microphone? Yeah. Thank you very much. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als nächster Punkt der Tagesordnung vor kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on härra Salafranca raport, mis puudutab Euroopa Liidu strateegiat suhetes Ladina-Ameerikaga. kas härra Salafranca on siin, kas ta on juba saalis? tundub, et teda veel saalis ei ole, ma tean, et ta on siiski kohal juba, võib-olla keegi saab temaga ühendust võtta ja ta siia kutsuda. ma ei saa anda sõna enne raportööri teistele. katkestame istungi kaheks minutiks gut, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können dann... kallid kolleegid, me saame nüüd jätkata oma tööd. ma olen kindel, et härra Salafranca suudab oma mobiiltelefoni kõnes pausi teha ning esitada meile nüüd oma raport nimelt siis hakkame käsitlema Euroopa Liidu strateegiat Ladina-Ameerik-, suhetes Ladina-Ameerikaga. neli minutit, palun, härra raportöör. proua president, proua Ashton on ka siia jõudmas ja tahaksin veel paar sekundit oodata, et ka tema saaks teada, milline on parlamendi positsioon Gut, dann haben wir die. väga hea. nüüd on meil kõik osalised, peaosalised, ütleme nii, kohal. ja kõigepealt saab sõna raportöör, palun. suur aitäh, proua president, proua Ashton. raport sellisena, nagu meie komisjon selle heaks kiitis, põhineb sellele, et Hispaania eesistuja, paraku ma ei näe küll siin ühtegi esindajat, võttes arvesse seda, et ma räägin siin Ladina-Ameerika poliitikast ja ühtlasi põhineb see ka komisjoni teatisel, mis rääkis kahest olulisest faktorist ja ma arvan, et tõesti on raske leida veel mõnda kohta maailmas, kus meie huvid oleks sarnasemad kui Ladina-Ameerikas. seal on miljard inimest Äh, nad, need riigid kujunda-, kujutavad endast kahtekümmet viite protsenti maailma SKT-st. ja ühtlasi on ka teada, et Euroopa Liit on peamine abiandja ja peamine investeerija selles regioonis ja ka esimene äh, kaubanduspartner Mercosuris. aga kui vaatame kaugemale numbritest, siis Ladina-Ameerika on Euroopa Liidule rohkemat kui lihtsalt turg ja seega jagame me ka erinevaid põhimõtteid, väärtusi, nagu näiteks inimõiguste järgimine, demokraatia, sõnavabadus, õigusriik ja igasuguse äh, diktatuuri või, äh, või äh, teist tüüpi selliste režiimide keeldumine nüüd on Lissaboni leping heaks kiidetud ja tundub, et me oleme siin keskendunud omaenda probleemidele, mis puudutab rahandus- ning majanduskriisi. esimest korda aga Rahvusvaheline Valuutafond ei pea aitama Ladina-Ameerika riiki, vaid hoopiski ühte Euroopa Liidu liikmesriiki, kes on samuti Eurotsoonis kui me vaatame majanduskasvu Euroopa Liidus eelmisel aastal, siis näeme, et see oli keskmiselt miinus viis protsenti, samal ajal kui Ladina-Ameerikas oli see miinus null koma kaheksa protsenti. ja järgmisel aastal ilmselt Euroopa Liidus on seesama number null koma seitse protsenti ja Ladina-Ameerika tunduvalt kõrgem nii et järgmine tippkohtumine leiab aset juba võrdsete vahel. nii et äh, põhimõtteliselt võime olla rahul sellega, mida me viimastel aastatel teinud on, oleme, samuti aga jääb veel palju teha. nii et äh, proua Ashton aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kümme äh, jõudis Euroopa Liit kokkuleppele Mehhikoga ja Tšiiliga ka Kolumbia ja Peruga ja Kesk-Ameerika riikidega ning mitme Mercosuri riigiga. nii et äh, peame kaotatud aja tagasi tegema, peame jõudma strateegiliste kokkulepeteni, äh, uute lepinguteni Mehhiko ja Tšiiliga ja peame ka lõpule äh, viima need lepingud, mille osas me oleme läbirääkimisi pidamas Kesk-Ameerika riikidega ja seega näeme, äh, tervitame väga neid äh, algatusi, millega teie olete välja toonud. näiteks Ladina-Ameerika investeerimisrahastu. aga tippkohtumine ei kujuta lihtsalt mitte järjekordset tippkohtumist, kui me, kui meie kaubandussuhted kahanevad ähm, Ladina-Ameerikaga, siis me, see kindlasti väheneb, kaubandussuhted suhetest võidab hoopiski Hiina. nii et tuleb saata selge signaal Ladina-Ameerikale, et meie uus Euroopa, see, mida me oleme üles ehitamas, et me oleme endiselt sama pühendunud Ladina-Ameerikale nagu varem. Pardon? Sorry, sorry, Mr. Salafranca, I didn't understand it with um, vabandage, härra Salafranca, teil ei olnud äh, mikrofon sisse lülitatud, aga kui te soovisite kahte minutit lisaaega arutelu lõpus, siis ma vastan teile jah, ütleb president. vabandage nüüd, ma jätkan saksa keeles, suur tänu härra Salafrancale ja nüüd äh, proua Ashton proua president, austatud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel, et ma olen tagasi Euroopa Parlamendis, ootasin tänast arutelu Ladina-Ameerika kohta suure huviga. kõigepealt suur tänu suurepärase raporti eest härra Salafrancale, see näitab väga hästi, kuidas meie kaks institutsiooni mõistavad ühtmoodi Euroopa Liidu partnerlust Ladina-Ameerikaga, selle tähtsust. tervitan Euroopa Parlamendi pühendumust tugevdada suhteid Ladina-Ameerika, kaasa arvatud tugevdada, soovi tugevdada äh, parlamentaarset dialoogi ning meie tugevat kohalolu regioonis. eelolev tippkohtumine on väga hea võimalus üle korrata meie pühendumus äh, suhetele regiooniga, süvendamaks meie omavahelisi suhteid. partnerlus on siiani olnud edukas Ladina-Ameerika jaoks on Euroopa tei-, suuruselt teine eh, kaubanduspartner ja kõige suurem investor, aga loomulikult meie partnerlus läheb majandusest palju kaugemale. me käsitleme nii eh, tuumarelva piiramist, rahu ja julgeolekut maailmas, kliimamuutusi ja nii edasi eelmine aasta välja tööda-, töötatud, eelmisel aastal välja töötatud Euroopa strateegia, mis puudutas siis äh, Ladina-Ameerikat kui äh, maailmapartnerit meie jaoks, äh, rõhutab integratsiooni vajadust, kahepoolsete suhete süvendamist, regiooni mitmekesisuse arvestamist ning eriprogrammide elluviimist mul on väga hea meel, et äh, sellest, selle teatise ja strateegia avaldamisest on mitmeid uusi algatusi tehtud, Tšiiliga on assotsiatsioonileping sõlmitud Kolumbia ja Peru, Peruga on kau-, mitmepoolsed kaubanduslepingud lõppenud ning samuti loodame assotsiatsioonilepingu läbirääkimised Kesk-Ameerika riikidega peatselt lõpetada. samuti oleme intensiivistanud suhteid Mercosuriga. mitmes valdkonnas jätkusuutlik areng, immigratsioon, narkokaubanduse vastu võitlemine, oleme me inve-, intensiivistanud dialoogi ja me saame regiooni integratsiooni valdkonnas samuti palju ära teha. kõik sõltub sellest, kui palju Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika suudavad prioriteetsetele valdkondadele keskenduda tahaksin rõhutada, et me soovime tegevuskava, mis äh, võtmevaldkondi katab, äh, teadus, keskkond, kliimamuutused ja nii edasi teiseks, ähm, me oleme edasi läinud kahepoolsete suhete arendamisel ning nagu härra Salafranca ütles, äh, me peame uue investeerimisfondi looma Ladina-Ameerika ja Kariibi investeerimisrahastu muidugi äh, me peame arvestama, et maailm muutub väga kiiresti ja seetõttu on vaja äh, maksimaalselt ära kasutada selle regiooni võimalusi. nüüd olen ma valmis kuulama ära parlamendiliikmete seisukohad ja vastama neile küsimus, nende küsimustele. tänan. Für... suur aitäh teile, proua Ashton. palun kõigepealt äh, proua Deese äh, arengukomisjonist kaks minutit. kallid kolleegid, enne Madriidi tippkohtumist ja praeguses keskkonna ühiskondlikus ning samuti majanduskriisis on Euroopa Liidul väga suur roll. Euroopa Liit peab seisma silmitsi suurte väljakutsetega Ladina-Ameerikas, tuletame meelde, et Euroopa Liit panustab kolme miljardi euroga aastas Ladina-Ameerikasse. sellepärast on väga tervitatav see, et komisjon seisab ka hea aastatuhande arengu eesmärkide saavutamise eest, eriti just hariduse valdkonnas ja äh, näen ka väga Äh, suure rõõmuga seda, et raportis räägitakse ka äh, naiste mõrvadest Ladina-Ameerikas. meil on vaja konkreetset strateegiat, konkreetset arengustrateegiat. pärast Kopenhaagenit äh, arengukomisjon on soodustanud innovatiivseid projekte Ladina-Ameerikas, nagu näiteks Cochabamba või ka Yasuniti projekt põliselanikud äh, peavad olema meie Atlandi-üleste suhete keskmeks. samas näeme, et Kolumbias ei austata ILO konventsioone, tuleb järgida ka minimaalseid keskkonnanõudeid. isiklikult ma ei usu sellesse, kui me loome järjest rohkem struktuure, kes peavad viima läbi hinnanguid ja samas, kui me ei anna neile piisavat rahastamist. ja ma ei arva ka, et on kasulik luua uusi struktuure, kes võtavad raha ära konkreetsetelt ähm, arengute soodustavatelt struktuuridelt partnerlus Ladina-Ameerikaga ei tähenda seda, et me peame, ainult seda, et me peame seisma hea kaubandussuhete eest Kolumbia on väga halb näide selles osas. me ei tohi kuidagi kahjustada regiooni integratsiooni. inimõiguste kaitse ning keskkonnakaitse peab olema alati meie suhetes esimesel kohal, aitäh. suur aitäh. nüüd on sõna fraktsioonide nimel kõigepealt härra Salva, palun. kallid kolleegid, ma olen veendunud, et Ladina-Ameerika on nii ühiskondlikust kui majanduslikust vaatenurgast meile väga oluline. tuleb jõuda kokkuleppele Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel, see mõjutab seitsesadat miljonit inimest ning see oleks kõige ambitsioonikas, ambitsioonikam regionaalne kokkulepe üleüldse maailmas ja samuti peab kokkuleppele jõudma juba enne Madriidi tippkohtumist Kesk-Ameerikaga. meil on ka assotsiatsioonilepinguid Mehhiko ja Tšiiliga, need on olnud väga edukad lepingud ja ühtlasi oleme väga rahul, et on jõutud ka vabakaubanduslepinguni Kolumbiaga. see tuleb kasuks nii Euroopa Liidule ka kui Kolumbiale endale Euroopa Parlamendil on nüüd kohustus tagada see, et mitte ükski Ladina-Ameerika ja Kesk-Ameerika riik ei jääks nendest lepingutest väljapoole. vabakaubanduslepingud on kasulikuks tööriistaks äh, selleks, et tagada kodanike põhivabadused. tulevikus peab minema rohkem süvitsi lepingutes, nende lepingute osas, mis on juba olemas ja ühtlasi peab soodustama integratsioonilepingute sõlmimist Ladina-Ameerika enda sees. suur aitäh, proua president! suur tänu nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Mendestelval, kolm minutit. Eh, suur aitäh teile, proua president, proua Ashton kõigepealt äh, tahaksin õnnitleda kolleeg Salafranki äh, väga eduka raporti eest. Te kõik teate, et maikuu tippkohtumine kujutab endast väga head võimalust selleks, et äh, tihendada veelgi suhteid mõlemate poolte vahel. tahaksin tänada Hispaania eesistujat töö eest, mida, mis on selles suunas juba tehtud. aga sellest hoolimata pean ütlema, et Hispaania eesistumise ajal äh, peab siiski endiselt neid suhteid tugevdama ja siin on teil paljugi ära teha, proua Ashton. sellepärast, et äh, ajalooliselt, äh, kultuuriliselt ning institutsiooniliselt on just Ladina-Ameerika Euroopa Liidule kõige lähem. ladinaameeriklased ise ja samuti Euroopa Liidu soovist toetada demokraatiat äh, on tõesti edasiminek toimunud, siin sellesse raportisse on ka minu fraktsioon panustanud ja see kujutab endast väga head signaali ka tippkohtumisele, mis leiab aset maikuus. see aitab meil meelde tuletada, et on kohustuslik, et me liiguksime strateegilistes suhetes Ladina-Ameerika ning Kariibi mere piirkonnaga edasi. mis puudutab Ladina-Ameerika investeerimisrahastust, rahastut, siis ka see on väga positiivne me oleme teadlikud raskustest, mis on tekkinud viimastel aastatel, aga loodame, et Madridis saab siiski anda ka impulsi läbirääkimistele Mercosuriga. väga positiivne on see, et on jõudnud Kolumbia ja Peruuga mitmepoolse lepinguga lõpule ja me oleme kindel, et on võimalik leida ka mudel, mis võimaldaks kaasata ka Ecuadori ja loomulikult peaksime jätma uksed avatuks ja igaveseks avatuks ka Boliiviale. ja väga positiivne on ka see, et ka Panama on juba osa lepingust ning läbirääkimistest. proua president, lõpetuseks tahan öelda, et kõike seda peab vaatama sotsiaal- demokraatide arvates äh, alus sotsiaalpoliitika kontekstis. tuleb aidata kaasa integratsiooniprotsessidele Ladina-Ameerikas, tuleb nõuda inimõiguste järgimist ning tuleb võtta omaks lähenemine, mis tagaks kõikide kaasamise, mis võimaldab luua dialoogikanaleid hoolimata erinevatest raskustest, mis võivad tekkida ning ühtlasi tuleb tihendada suhteid meie strateegiliste partneritega, selleks et jõuda eesmärkideni, suur aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna äh, liberaalide nimel härra Panajotov, kaks minutit. kõneleja mikrofon ei ole sisse lülitatud. mikrofon? jah. okei okay уважаема госпожо председател госпожо Аштън, колеги! Искам... President, proua Ashton, kolleegid. ma tahaksin tänada kolleeg Salafrancat tema panuse eest etendamaks Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahelisi suhteid selle raportiga. meie strateegiline partnerlus areneb kindlasti edasi ka Euroopa kakskümmend kakskümmend arenguprogrammi raames tulevastel aastatel. meil tuleb üle vaadata oma keskkonnaalased eesmärgid. praegune kriis on meid mõjutanud väga tõsiselt ja meie suhted Ladina-Ameerika pea, ka peaksid meil aida, aitama kriisist väljuda. suur tänu järgmisena roheliste nimel proua Lunatšek. suur tänu suur aitäh, tahaksin rääkida hispaania keeles vähemalt äh, oma kõne esimeses osas. tahaksin äh, tunnustada äh, seda protsessi, mis on leidnud aset juba raporti esitlemise esimesest korrast peale. Te olete võtnud omaks mitmed meie seisukohtadest, kuigi kui oleksime meie selle par-, raporti välja töötanud, siis loomulikult oleks see teistsugune, aga parlament juba kord selline on. Teie, härra Salafranca, ütlesite, et Te tahaksite, et suhted Ladina-Ameerika ning Euroopa Liidu vahel oleksid suhted võrdsete vahel. minule see idee meeldib, aga probleem on selles, kes need võrdsed on, kas need on valitsused, kes kõik on ju väga erinevad, või kas me räägime rahvastest, inimestest, kes nõuavad rohkem infot, kes nõuavad äh, suuremaid õigusi, nagu näiteks naised, või kas me räägime siin vaesusevastasest võitlusest, nii et see tulebki täpselt defineerida ja sellest tunnen ma siin raportis veidi puudust aga ma olen äh, rõõmus selle üle, et siiski mõnedes asjades oleme nõu-, jõudnud seisukohale. põliselanikest tuleb samuti rääkida, aga Arengukomisjon pööras sellele tähelepanu, me räägime siin kultuurilistest õigustest, ka naiste mõrvad on äh, väga julm naistevastase vägivalla vorm ja siin peab rääkima ka Ibero-Ameerika inimõiguste kohtust kõik see kujutab endast olulist äh, edasiminekut, peame rääkima ka kliimamuutusest, mis mõjutab inimesi kahel kontinendil täpselt samamoodi. see puudutab siin äh, äh, liustike sulamist. on siiski ka erinevusi selles osas, mida Roheliste fraktsioon sooviks ja mida soovivad teised. meie ei ole selle poolt, et me jätkame assotsiatsioonilepingutega täpselt samamoodi, nagu me oleme seda teinud. mis puudutab ande, siis meile meeldiks, kui meil oleks leping äh, terve äh, selle riikide plokiga ja mitte ainult kahe riigiga, sealhulgas Kolumbiaga äh, proua Ashton, jätkan nüüd inglise keeles, mul on teile üks väga konkreetne küsimus paraku ei olnud võimalik raportisse seda sisse kirjutada. tahaksime rääkida megaprojektide vastu, nagu näiteks tammid, mida plaanitakse ja see hävitab öö, ähm, põliselanike elukoha. Brasiilias on samuti käimas protsess, mille raab, raames sadu vabaühendusi protestib ja on ka juba käimas ähm, juriidilisi menetlusi Brasiilis, Brasiilias ja tahaksin teada, mida teie kõrge esindajaga olete tegemas selleks, et kaitsta inimeste elupaiku Amazonases, suur aitäh! Äh, ähm, ma olin väga äh, lahke teie kõneaega pikendama suur tänu teile. nüüd konservatiivide nimel härra Tänak. suur tänu, ma õnnitlen Nacho Salafrancat suurepärase raporti eest Euroopa suhete kohta Ladina-Ameerikaga. pärast kahe tuhande neljanda aasta, aastast laienemist Kesk- ja Ida-Euroopasse on äh, ühise välis-, julgeoleku, ühise ja ühine välis- ja julgeolekupoliitika ilmselgelt keskendunud ida poole, Venemaa ja Hiina suunas, aga samas meie äh, Äh, suhted tõsinevad ka Ladina-Ameerikaga. Äh, ei tohi ka unustada seda piirkonda. Äh, Brasiilia on muutunud maailma majandusgigandiks, aasta lõpus toimuvad seal presidendivalimises, valimised, kui Da Silva kahekordne ametiaeg lõpeb Kolumbia on samuti paljulubav näide sellest, kuidas demokraatia suudab õitseda Ladina-Ameerikas ja nüüd räägitakse läbi vabakaubanduslepingu üle Euroopa Liiduga, ka, ka seal toimuvad presidendivalimised ja nemad kindlasti, sealsed inimesed kindlasti hakkavad puudust tundma äh, visionäär Uribest. Venezuelat kahjuks juhib äh, populist Chavez, kes pärsib ka sõnavabadust, Boliivia ja Ecuador on samuti näidanud äh, murettekitavaid märke sellest, et nad kavatsevad Chavase ja Castro Cuba eeskuju järgida. samuti on kahetsusväärne see, et president Kirchner Argentiinast on otsustanud tähelepanu kõrvalejuhtimiseks äh, sisepoliitilistest probleemidest äh, keskenduda äh, Falklandi saarte probleemile, kuigi sealsed inimesed soovivad jääda Briti kodakondseks. suur tänu, nüüd EFD fraktsiooni nimel härra Pelder, poolteist minutit bij het waardevolle verslag van. Eh, suur aitäh. see raport on kiiduväärt. härra Salafranca on töötanud välja väga hea raporti, mis puudutab suhteid Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu vahel, aga siiski tahaksin paar punkti siit eriliselt välja tuua. me soovime tihedamat koostööd, eriti just Brasiiliaga pingutusi on tehtud rahvusvahelisel tasemel, aga võib-olla peaks Ladina-Ameerikalt paluma, et nad panustaks rahvusvahelistesse pingutute, pingutustesse, eriti mis puudutab näiteks tuumarelvade vastast võitlust Iraanis ja ka näiteks islamiäärmuslaste võrgustike vastu võitlemiseks, sest et tihtipeale nad hoopiski baseeruvad Venezuelas ja ka antisemitismi vastane võitlus, siin tuleb loomulikult meile kohe ette härra Chavez'i nimi, tahaksin siin rääkida ka Hiina su kohaloleku suurenemist Ladina-Ameerikis, tahaksin teada, kas teil on plaanis neid küsimusi arutada meie partneritega? härra Kolnis, pool minut-, äh, poolteist minutit. Merci, madame le president euh.... suur aitäh, proua president, härra Salafranca raportis on väga palju huvitavaid asju, see on väga kõikehõlmav, loomulikult Euroopa Liit ei saa jätta kõrvale riikide kogumit, mis nagu on kirjas põhjenduspunktis J, sinna kuulub kuussada miljonit, kuussada miljonit inimest, kümme protsenti ülemaailmsest SKT-st ja äh, see on ühtlasi piirkond, millega meil on ajalooliselt äh, väga tihedad suhted. loomulikult äh, eriti just Itaalia, Hispaania ja Portugaliga. paljud itaallased asusid ju elama Argentiinas ning endiselt on ka Prantsusmaa kohalolek seal täiesti tuntav. aga tahaksin siiski esitada kaks küsimust. kõigepealt vaba turumajandus, mis on tervele maailmale peale surutud, on räägitud, et selline ülemaailmne tööjaotus on justkui imerohi, võtmata arvesse tõsiseid sotsiaalseid probleeme nii Euroopa Liidus kui ka Ladina-Ameerikas. teine küsimus puudutab sõltumatust Ameerika Ühendriikidest, loomulikult me ei ole Ameerika Ühendriikide vaenlane, Monroe doktriin, mille eesmärgiks oli omal ajal vältida Euroopa-poolset äh, Ladina-Ameerika rekoloniseerimist, äh, mõjutab meid endiselt. Äh, paar aastat tagasi alles nägime selle mõjusid väga brutaalselt Panamas. nüüd konkreetsematest küsimustest, mis puudutab narkootikume me peame põhinema, peame siiski jääma kõige põhilisemate küsimuste juurde. nüüd ülejäänud kõnelejad, kõigepealt proua Pasescu, poolteist minutit. kõigepealt tahaksin õnnitleda härra Salafrancat tema suurepärase raporti eest. Euroopa Parlament annab sellega edasi väga selge signaali Ladina-Ameerikale selles osas, et soovime tihendada suhteid. ja see on veel erilise tähtsusega, võttes arvesse seda, et kuu aja pärast leiab aset ju Ladina-Ameerikaga tippkohtumine. kuid tegemist on samas ka Hispaania eesistuja prioriteediga, nii et potentsiaali on palju, aga tundub, et seda ei ole täielikult ära kasutatud selleks, et tihendada suhteid ning kaubavahetust kahe regiooni vahel. ja arvan, et tuleks võtta vajalikud meetmed selleks, et ähm, edendada Euroopa äh, toodete müümist Ladina-Ameerikas, ka näiteks Rumeenia tooted Äh, on seal müügil, näiteks meie rahvusauto äh, Dacia. kolmepoolne lähenemine, millega on, mille on käinud välja raportöör, on väga teretulnud. Euroopa Liit, Ladina-Ameerika ning äh, Ameerika üldiselt peavad selles osalema. soovime ka näha rohkem äh, koostööprojekte, mis tagaksid ka naiste staatuse ning nende ligipääsu tööhõivele ning haridusele. kokkuvõtlikult äh, Salafranca raport ning Madriidi tippkohtumine peavad looma juba pikaajaliselt äh, aluse suhetele äh, Ladina-Ameerikaga. härra Jauregi suur aitäh, proua president, ka mina tahan ühineda õnnitlustega, minu arvates on tegemist väga olulise raportiga ja tahaksin teile öelda, et on miljoneid eri põhjuseid selleks, et pidada Ladina-Ameerikat väga oluliseks Euroopa Liidu jaoks ja seal on miljoneid eurooplasi, kes elavad Ladina-Ameerikas, on ka miljoneid ladinaameeriklasi, kes on tulnud Euroopasse elama, kes elavad Rootsis, Hispaanias, Saksamaal, Prantsusmaal äh,, olgu siis tegemist kas lihtsalt vastuvõtja riigiga või ka on siis tegemist pagulastega, kes on leidnud varju siin. ja proua Ashtoni töö tulemusena ning samuti Hispaania eesistuja tulemusena loodame, et järgmistel kuudel on võimalik sõlmida Kolumbiaga ja Peruga äh, Mercosuriga ning Kesk-Ameerikaga need neli suurt kokkulepet, see on Euroopa Liidu jaoks erilise tähtsusega. ladinaameeriklasi peab aitama, tegemist on nõrkade riikidega, kus avalikud teenused ei ole veel päriselt välja arenenud, sellepärast et maksusüsteem ei ole välja arenenud. on probleeme inimõigustega, demokraatia ei ole veel täielikult juurdunud. nii et seda visiooni tuleb alati silmas pidada proua Ashton, tahaksin anda teile edasi kaks sõnumit või siis võib-olla soovitust, mis minu arvates on eriti olulised, selleks et töötada Ladina-Ameerikaga, peab võtma arvesse ka seda, mida teevad Euroopa ettevõtted, meie välispoliitikat tuleb ellu rakendada äh, ka tänu äh, majanduslikule kohalolule. on suuri Euroopa ettevõtteid, kes on juba Ladina-Ameerikas ja nad võivad palju ära teha selleks, et äh, soodustada arengut nendes riikides. Neil on suur sotsiaalne vastutus äh, ja nad on valmis panustama Ladina-Ameerika riikide arengusse. tuleb töötada koos selleks, et olla tugevamad, suur aitäh! suur tänu! järgmisena proua Meissner, poolteist minutit. suur tänu, president! Lady Ashton härra Sarafranka. Eurolati liikmena tervitan ma teie raportit vägagi, sest Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahelisi suhteid tuleb edaspidigi arendada. üheksakümne üheksandast aastast on saavutatud päris palju edu. Ladina-Ameerikas elab kuussada miljonit inimest, mitte päris nii palju inimesi on Euroopa Liidus, meie väärtused on sarnased, me kõik igatseme vabadust ja demokraatiat, aga tingimused on vägagi erinevad. kui me räägime läbi partneriga, soovime me ka, e-, e-, et läbirääkimiste partner oleks äh, meiega võrdne ja sama tugev, see ei ole kahjuks sama, palju on infrastruktuuri probleemi, äh, äh, haridusprobleeme, probleeme inimõigustega Ladina-Ameerikas. meil selliseid probleeme sellisel määral ei ole, samuti tuleb Ladina-Ameerikas tegeleda narkoprobleemiga niisiis, kuna tegemist on meie olulise kaubanduspartneriga ja meie peamise arenguabi saajaga, peame me aitama Ladina-Ameerikat edaspidi, edasigi demokratiseerida. me ju kõik soovime, et Ladina-Ameerika inimesed elaksid nii hästi ja nii rahulikult, nagu meiegi siin Euroopas. ja et me saaksime üksteiselt ka õppida seetõttu olen ma eriti rahul sellega, et siin on toodud välja harta, Äh, mõte, vabaduste harta idee, mis aitaks edaspidi, edasigi arendada meievahelisi suhteid. suur tänu. suur tänu, nüüd härra Kuzusnik, üks minut. president. proua kõrge esindaja. siin on juba öeldud, et meie väärtused sarnanevad vägagi ladinaameerikalaste omadega, aga siin on üks suur aga märtsis rääkisime me Kuuba olukorrast, kui me räägisi, rääkisime Euroopa Liidu Ladina-Ameerika strateegiast ja Kuubat ei tohi sellest välja jää-, jätta. Kuuba režiim üritab õõnestada meie suhteid terve regiooniga. aga nad ei suuda seda, Ladina-Ameerika on oluliseks Euroopa Liidu partneriks. isegi kui me jätame välja Kuuba režiimi, sest meie partneriks Kuuba poolt ei saa olla Castro režiim vaid poliitiline opositsioon. ma tervitan vägagi neid, kes võitlevad Kuuba režiimi vastu, eriti kardinal Orheatat. inimõiguste, sõnavabaduse, õig-, äh, õigusriigi äh, austamine ja diktaatorluse vast-, äh, vastu võitlemine on kõige eelduseks korralikule partnerlusele. suur tänu, järgmisena härra Pahton. suur tänu, president. arutelu alguses ütles äh, baroness Ashton lahkelt, et ta on valmis vastama kõigile küsimustele. ma palun, et te väga vast-, väga, et te vastaksite ka minu küsimusele. välisasjade komisjoni äh, eduaruanne ütleb ka, et on alustanud läbirääk-, alustatud läbirääkimistega äh, ühisharta üle, vabaduste, õiguste harta üle mida te arvate Argentiinast, kus, kes palus äh, Ban Ki-moonilt äh, äh, seda, et ei tunnistataks Briti suveräänsust Falklandi saarte üle? ja see on kõik tegelikult seotud leitud naftaga seal piirkonnas AKV liidrid, liidritelt sooviti üksmeelset toetust Argentiina nõuetele selle saarte üle, nende saarte üle kas te äh, nõustute, et vastavalt ÜRO äh, enesemääramisõiguse põhimõtetele on brittidel õigus nende saarte üle, nagu ka vastavalt rahvusvahelisele õigusele? suur tänu! järgmisena proua Wertmann, üks minut. kolleegid, Euroopa alates tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast on Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahel toimunud strateegiline regionaalne partnerlus. üheks eh, selle aluseks sambaks on põhiõiguste austamine, sinna hulka kuulub ka õigus haridusele. sageli rikutakse neid, seda põhimõtet. kakssada seitsekümmend miljonit inimest Ladina-Ameerikas on kirjaoskamatud. Ladina-Ameerika on meie oluline kaubanduspartner, samas on sotsiaalselt naised tõrjutud, diskrimineeritakse põliselanikke ja see on vastuolus põhimõtteliste inimõigustega, ilmselgelt on võimalik olukorda parandada. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tšanaku, poolteist minutit. suur aitäh, härra, proua asepresident tahan õnnitleda härra Salafrankat väga äh, täieliku raporti eest ja ühtlasi olen nõus ka proua Ashtoniga selles osas, kui tähtsad on partnerlussuhted nii olulise regiooniga, nagu seda on Ladina-Ameerika. viimasel kahekümnel, ka viimase kahekümne aasta jooksul on äh, Ladina-Ameerikas leidnud aset mitmeid erinevaid sündmusi, kaheksakümnendatel aastatel paljud diktatuuridest, mis siis veel olemas olid, kadusid, aga on tõsi, et endiselt on probleeme narkootikumide ning terrorismiga ja see tuleneb vaesusest, ja ka teistest aspektidest, seega tahaksime paluda proua Ashtonile, et ta pööraks erilist tähelepanu valdkondadele nagu näiteks haridus eh, ning kultuur. Ladina-Ameerika riigid on seotud väga tihedalt ka Euroopaga. haridusvaldkonnas on meil väga eh, suhted ja peaksime endiselt rõhutama väga neid valdkondi. härra valdkond on äh,, vabandust, härra Salafranca on toonud välja nimekirja äh, tegevustest, ideedest, näiteks äh, sihtasutuse loomine, mis on Euroopa Parlamendile väga oluline, ja ka teisi viise, kuidas tihendada suhteid Ladina-Ameerikaga. ja äh, proua president, ma arvan, et äh, peaksime jääma kindlaks selle raporti juurde de afgelopen maanden is latijns amerika. suur aitäh. Ladina-Ameerika on positiivsest vaatenurgast järjest rohkem võitjana väljunud suhetest Euroopa Liiduga siin räägitakse ülemaailmsetest strateegilistest partneritest, samuti assotsiatsioonilepingutest. strateegiliselt on meie jaoks väga oluline ähm, seista hea suhete eest Ladina-Ameerikaga ja assotsiatsioonilepingutele peab alla kirjutama. ja viimane staadium on juba alanud ning ma loodan, et me nende läbirääkimistega suudame lõpule minna selles kontekstis siiski tundub, et ma ei suuda iial rõhutada seda, kui oluline on inimõiguste austamine, tuleb kasutada ära neid läbirääkimisi selleks, et tagada see, et Ladina-Ameerika riigid äh, samuti austaksid inimõigusi. nii et äh, tuleb avast-, ava-, avaldada survet nendele riikidele, kus seda praegu veel ei tehta. nii et me ei räägi siin mitte ainult kaubanduspoliitikast, vaid tõelisest koostööst. ja kui me räägime tõelisest koostööst, peab rääkima ka inimõigustest. Ladina-Ameerikas on vaesuse tase väga kõrge, väga palju inimesi kannatavad väga vaesuse all ja seega peame neid läbirääkimisi ära kasutama ka selleks, et võidelda vaesuse vastu Ladina-Ameerikas. siin on räägitud ka suhetest, mis peaksid toimuma võrdsete vahel samas peab aga lepingutes äh, olema säilitatud tasakaal. me ei räägi siin mitte ainult suurte Euroopa ettevõtete huvide eest seismist, Ladina-Ameerika territooriumil peab võtma arvesse ka VKE-de äh, seisukohti, Ladina-Ameerika VKE-de seisukohti ja äh, selles mõttes on tõesti väga oluline, et jõuaksime lõpuks ometi äh, kokkuleppele ning et teeksime kaotatud aja tasaga. härra Ilvud, ma tervitaksin seda raportit ja ma õnnitleksin raportööri suurepärase töö eest. ma pööraksin teie tähelepanu kaubandusküsimustele Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu vahel. me peame tagama selle, et kaubandus vahetus toimuks võrdsetel põhimõtetel. meie talunikud peavad täitma erinevaid reegleid ja standardeid, mis on väga kõrged, aga toovad ka kaasa lisatootmiskulusid. see aga seab neid, neid turgudel kehvemasse olukorda võrreldes imporditud toodet, toodetega, sest need maksavad vähem see, see küsimus ei, selle küsimuse tudeerimine ei tule kasuks ainult Euroopa Liidu tootjatele. me oleme Euroopa Liidus tootjate ja tarbijakaitsega tegelenud ju kaua ja me peame tegele-, tagama selle, et Euroopasse eksportijad ei ho- äh,, eiraks meie reegleid ja tarbijate tervist. Euroop-, Te ületasite juba üheksateist sekundit oma kõneaega. vahest lõpetate oma lause. Ladina-Ameerikas on seitsesada miljonit inimest ja nende kogu SK, SKT moodustab kümme protsenti maailma SKT-st Euroopa Liidu strateegiasuhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga on suur võimalus seda positsio-, potentsiaali ära kasutada. jah, see oli tõesti tore pikk lause teil. suur tänu, järgmisena härra Migalski, ka üks minut. suur tänu. ma üritan tõesti ühest minutist ka kinni pidada, daamid ja härrad. Fukuyamal võib-olla ei olnud õigus, kui ta ütles, et liberaaldemokraatia tähendab ajaloo lõppu, aga ilmselgelt oli tal õigus, kui ta ütles, et liberaalne demokraatia on kõige parem asi, mis meie inimestele saab juhtuda. et kõik inimesed peaksid saama sellistes tingimustes elada, kahjuks. Ladina-Ameerikas toimuv näitab, et demokraatiat on asenda-, asendanud äh, populism ja äh, kapitalismi on asendanud äh, sotsialism ehk siis majanduslik populism. proua Ashton, mul, mul on suur palve, et et meie Euroopa rahasid ja know-how'd äh, suunatakse eelkõige riikidesse, kes austavad demokraatiat ja vaba turumajandust, mitte diktaatorlikesse äh, riikidesse. suur tänu, nüüd poolteist minutit, proua Gretu. strateegia pentru relațiile cu America Latina și-a demonstrat important proua kõrge esindaja, teie juhite suhete arendamist Ladina-Ameerikaga, see strateegiline partnerlus on minu arvates parandanud äh, järjepidevust meie suhetes tolle regiooniga ja me saame paremini äh, rahastada programme, millele me oleme eraldanud, eraldanud kümne aasta jooksul juba kolm miljardit eurot. kahjuks tuleb tuleb, tuleb küll tunnistada, et Ladina-Ameerika riigid on majanduskriisist paremini jagu saanud kui mõned teised arengumaad teistes regioonides, aga tänu sotsiaalsetele ja poliitilistele lõhedele on olukord endiselt väga kehv. näiteks Boliiv-, Boliivias elab kuuskümmend viis protsenti inimest all, inimestest alla vaesuspiiri, Brasiilias on see protsent kakskümmend kuus, Argentiinas kolmteist koma üheksa. seetõttu ma toetan vägagi mõtet, et arenguabi peaks keskenduma institutsioon, institutsioonide ülesehitamisele nendes riikides, et sotsiaalsed ja poliitilised lõhed kaoks on oluline, et äh, härra Salafranca raport tooks välja ka vahendid, kuidas saavutada aastatuhande arengueesmärgid. minu arvates on hädavajalik tagada, et see strateegia kaasaks ka vabaühendusi, kodanikuühiskonna esindajaid äh, nendesse strateegiatesse. suur tänu, järgmisena proua McLaughlin, üks minut. Thank you, madam president um,. As a suur tänu, president, Eurolati liikmena tervitan ma härra Salafranca raportit ja seda, et rõhutatakse meie suhete olulisust Ladina-Ameerikaga. kliimamuutus ja kliima soojenemine peaks olema Ladina-Ameerika riikidega suhetes äh, väga olulisel kohal ja Kopenhaageni eesmärke tuleks tugevdada. veelgi enam, energia ener,, energiatarne dialoogid peaksid käima kaasas kliimadialoogiga ja äh, arenguabiga me ei tohiks keskenduda ainult kaubandusele, vaid ka kultuurile ja haridusele ja peamiseks lõppeesmärgiks peaks olema see, et meie suhted Ladina-Ameerikaga paraneks läbi innovatsiooni ja hariduse. peale selle tuleks ka näiteks parandada Ladina-Ameerika tudengite juurdepääsu Erasmus programmile, sest isiklikult ja professionaalselt ja uute suhete leidmise tasandil on see noortele inimestele väga oluline. suur tänu! me oleme nüüd jõudnud oma arutelude lõppu ja nüüd on vaba mikrofon. esimesena saab sõna härra Mikolasitš, palun. tänan, president, kolleegid. ma tervitan Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide vaheliste suhete tugevdamise on üks Hispaania eesistuja prioriteete, eriti oluline tugevdada suhteid uute liikmesriikide ja Ladina-Ameerika riikide vahel. Ladina-Ameerikal on palju looduslikke inimressursse ja samuti annavad Ladina-Ameerika riigid kümme protsenti maailma SKT-st. Ladina-Ameerika riikides on äh, Euroopa Liit suuruselt teine kaubanduspartner, kõige suurem investeerija. oluline on, et meie suhted põhineks ühistel väärtustel nagu inimõiguste kaitse, õigusriiklus, demokraatia ja kindlasti tuleks parandada regionaalse partnerluse vahendeid. ma toetan ka Hispaanias toimuva Eurolati kohtumisel selliseid seisukohti. Tä-, tänan, proua Kriisbeck saab järgmisena sõna vaba mikrofoni raames, aga teda ei ole, nii et härra Romeva hoopiski järgmisena. palun, üks minut. tänan ma tahaksin kasutada seda arutelu, et juhtida tähelepanu ühele teatud teemale. paar päeva tagasi Kolumbias tehti kindlaks, et julgeolekuteenistus oli kaasatud valetunnistuste andmisesse ja opositsioonisaadikute tagakiusamisse. sellise info saime me otse Kolumbiast. luureteenistus on samuti kaasatud äh, sellesse, kuidas luuakse kontakte valitsuse ja mässajate vahel ja nüüd mul ongi küsimus proua Ashtonile Euroopa soovib selgelt kaitsta inimõigusi ja keeruline on loomulikult süüdlasi nii-öelda häbiposti tuua, aga see raport tõesti näitab väga selgelt, mida Kolumbia võimud siis tegelikult ikkagi teevad. suur tänu ja järgmisena härra Möltser, palun pärast seda, kui kolmsada aastat oli Ladina-Ameerika koloniaalvõimu all ja pärast seda, kui seal oli külm sõda, on Ladina-Ameerika nüüd arenenud äh, tärkavaks majanduseks Medvedjev, Venemaa president, käis Ladina-Ameerikas ja see näitab, et ta üritab seal majanduse poliitilisi suhteid tugevdada. see näitab ka seda, kuivõrd oluline on, et Euroopa Liit pööraks tähelepanu sellele kontinendile, kus on rohkem elanikke kui Euroopa Liidus kokku me ei peaks äh, mitte ainult Mercosuriga suhtlema, vaid pöörama tähelepanu ka nendele väikestele riikidele, kes ei ole Mercosuri või Andide Liidu liikmed. Euroopa Liit on suuruselt teine kaubanduspartner Ladina-Ameerikas, aga suuruselt esimene arenguabi andja. nii et äh, ma usun, et me peaksime igati kasutama ära praegust soodsat olukorda, et süvendada suhteid Ladina-Ameerika riikidega tänan, härra Möltser ja järgmisena härra Silvestris, palun. tänan. Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika arendavad välja strateegilist partnerlust, mis on täielik äh, regionaalne partnerlus, alates üheksakümne üheksandast aastast on meil toimunud kahepoolsed tippkohtumised ja järgmine toimub maikuuses Madridis. mul on äh, hea meel, et on niivõrd äh, sugev toetus härra Salafranca raportile ja ma liitun äh, kolleegidega, kes õnnitlesid härra Salafrancat selle suurepärase raporti puhul. kahe piirkonna vahel juba eksisteerivad tugevad ajaloolised, poliitilised ja kultuurilised kontaktid ning põllumajanduskomisjoni liikmena tahaksin ma toonitada eelkõige just majanduse aspekti. Lõuna Ladina-Ameerikas on kuussada miljonit tarbijat ja see piirkond on äh, tulnud äh, toime hiljutiste raskustega Ladina-Ameerika piirkond on äh, hea piirkond, kuhu investeerida. ja mis puudutab nüüd muid teemasid, kliimamuutust, siis pädevad komisjonid on avaldanud omapoolsed raportid ja ma usun, et me peaksime kindlasti tugevdama oma partnerlust, koostööd Ladina-Ameerika riikidega kliimamuutuste vallas, et saavutada Kopenhaageni eesmärke. oluline on teha nendega koostööd, kui me soovime saavutada oma kliimaeesmärke. härra Kassiinin, palun. There is not uh,. Mr Skin. härra Skin. Please Say... ma tervitan tehtud tööd, tervitan juba tehtud kommentaare, kuid äh, on siiski veel mõned rasked küsimud, küsimused lahendamata, härra volinik, seotud Kolumbiaga ja inimõigustega. ja kuivõrd paar kolleegi, kaasa arvatud Richard Howitt, pole täna siin äh, seoses vulkaanidega äh,, Richard Howitt on öelnud, et on eriti ametiühingutega seotud probleeme Kolumbias ja tahaksin volinikult ja teistelt paluda, et nad mõtleksid selle üle ja meie strateegia ja sekkumise üle. suur tänu! suur tänu! ja nüüd saab sõna proua Ashton. Uh, suur tänu, härra president, alustaksin nagu parlamendi liikmedki, tahaksin avaldada tunnustust härra Salafrankale suurepärase raporti eest ja samuti ka Hispaaniale eesistujana tehtud töö eest, mitte ainult ette valmistades tippkohtumist, vaid ka toetades tehtud algatusi. see, saabumas on oluline tippkohtumine, see võimaldab tõhustada meie suhted, sellest on siin palju räägitud, ka välisministrite kohtumine toimub selle tippkohtumise raames, mis on minu jaoks iseäranis tähtis, loodetavasti saame me oma suhteid siin süvendada mitmete riikidega, kes on seal kohal. samuti räägiti siin kaubanduse tähtsusest, Euroopa ettevõtetest, ma olen täiesti nõus, me oleme suurim investor selles piirkonnas, iseäranis hea meel oli kuulda, et kolleegid rääkisid innovatsiooni rollist, mis on iseäranis tähtis. muidugi äh, tohutu rõhk asetati inimõigustele, äh, tagamaks, et, et see teema oleks osa kõikidest meie dünaamilistest suhetest. siin räägiti just raporti ühest aspektist äh, päris elanikest. komisjon on kindlasti kaitsnud nende õigusi ja jätkab ka projektide üle teostatavat järelevalvet. ja nüüd Kolumbia, ma olen väga tuttav mitte parlamendi, ainult parlamendi vaatetega, vaid ka öö, seoses oma eelmiste tööülesannetega, me oleme jätkanud tööd, tehtud on ka olulisi edusamme ning kaubanduskokkuleppes on inimõiguste klausel sees ning sellega on seotud ka teatud kohustused ning loodetavasti, kui me teostame nende üle järelevalvet, siis see toob meie muredele pisut leevendust ja kindlasti jääb see osaks meie suhetest Kolumbiaga. ma olen nõus, et meie roll on väga tähtis äh, laiemates rahvusvahelistes küsimustes nagu Brasiilia, Iraani puhul äh, Brasiilia välisministriga oleme me just arutanud seda küsimust. Äh, mereõigus on tähtis, liikmesriigid on ratifitseerinud selle kohase konventsiooni. kliimamuutused, jällegi väga tähtis teema, peame silmas pidama, et meil on siin selle piirkonnaga väga oluline dialoog. ning samuti Erasmus, mul on hea meel, et seda mainiti ning äh, haridusprogrammide tähtsust selles kontekstis ja lõpetuseks veel kord äh, õnnitlused härra Salafrankole. suur tänu, proua Ashton. ja nüüd saab sõna härra Salafranco. suur tänu, härra president ja suur tänu ka kõikidele Euroopa Parlamendi liikmetele nende sõnavõttude eest. proua Ashtonile tahaksin ma öelda, et põhimõtteliselt peab meie suhtes järgneva paari aasta jooksul muutuma poliitilise soovi mobiliseerimine. just nimelt poliitilistel põhjustel loodi San Jose äh, dialoog kaheksakümne viiendal aastal ja poliitilistel põhjustel äh, loodi Riia grupp üheksakümnendatel ja poliitilistel põhjustel muutsime me tippkohtumiste mehhanismi ja muutsime selle hoogsamaks, selle mehhanismi. ma tahaksin veel rõhutada, et me oleme väärtuste ühendus ja viimasel täiskogu osaistungjärgul võtsime vastu Kuuba resolutsiooni, kus me nõudsime poliitvangide kohest vabastamist ja ma tahaksin kasutada võimalust ja küsida proua Ashtonilt ja paluda proua Ashtonil äh, pöörduda, äh, tegutseda meie nimel äh, ja meie Fernando Fernandes Martin, meie kolleeg, on selle asjaga seotud äh, ja ja kanda, kanda hoolt selliste probleemide lahendamise eest. Kolumbia, Peruu äh, inimõiguste valdkonnas on Kolumbias tehtud väga suuri edusamme ja ma usun, et Kolumbia inimesed äh, tahavad rahu, äh, nad nõuavad rahu ja nad on ära teeninud selle kokkuleppe ja ma usun, et ka suurem osa meie kojast toetab seda lepet proua Ashton, keskameeriklased, äh, neile tuleb jätta pisut hingamisruumi meie läbirääkimistel. meie oleme kakskümmend viis protsenti nende ekspordituludest, nemad esindavad ainult kaks protsenti meie ekspordist. me peame olema lahked ja me peame Mercosuri kasutama ja härra president, lõpetuseks tahaksin ma öelda, et Euroopa Liit on äh, majanduslikus äh, mõttes madalseisud, äh, kuid, kuid samas oleme me tugevamad teistel areenidel oma välisesindaja näol ja ma ootan, eeldan, et te Madriidi tippkohtumisel näitate meie kindlameelsust üles ja näitate, et Ladina-Ameerika küsimused on Euroopa päevakorras tähtsal kohal. suur tänu, härra Salafranca! käesolevaga lõpetame selle Ladina-Ameerika teemalise arutelu ja hääletamised, hääletamine toimub mai esimesel